vastu sellisele äh, ebapoliitil-, ebakorrektsele poliitilisele käitumisele, mis läheb vastu ka Lissaboni lepingule ja mis ei sobi küll ühele uuele Euroopa Liidu liikmesriigile. suur tänu, sellega on nüüd üheminutilised sõnavõtud äh, lõppenud, tänan teid ka mõistva suhtumise eest ja ka selle eest, et te väga korralikult kõne eest kinni pidasite ja ma loodan, et need, kes nüüd ei saanud äh, võimalust kõneleda, saavad seda järgmine kord ja sellega on see päevakorra, päevakorrapunkt lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve prioriteedid, tegu on kahe raportiga. kõigepealt äh, raport proua Sidjone Elzbieta Jeršjevska ja see puudutab äh, kolmandat e, eelarve kolmandat jagu komisjoni ja teine raport on proua Helga Trüüperilt, see puudutab eelarvesuuniseid kaks tuhat üksteist, muud jaod kõigepealt saab sõna proua Jedrzejewska, proua president parandab hääldust ja palun, teil on kaheksaks minutiks sõna. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie komisarzu. proua president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad eelarvemenetlus aastaks kaks tuhat üksteist on väga eriline menetlus. see on isegi erandlik seetõttu, et see on esimene eelarveaasta, mil rakendatakse Lissaboni lepingut. me võime öelda, et me oleme siinkohal pioneerideks. me asume siin äh, uuele äh, maale, seetõttu on meil ka tegu uue vastutusega meil on nüüd äh, uued äh, pädevused äh, Lissaboni lepinguga saadud ning meist sõltub, kuidas Euroopa Parlament nüüd seda, neid uusi pädevusi kasutab ja selleks meil on vaja ka Euroopa Komisjoniga konstruktiivset dialoogi, et neid uusi pädevusi võimalikult tõhusalt ka rakendada. üheks uuenduseks tänu Lissaboni lepingule on näiteks see, et meil ei ole enam kahte lugemist, see tähendab, et parlament ja nõukogu Ähm, korraldavad vaid ühe lugemise. ning siin on tegu loomulikult erilise väljakutsega, me peame väga distsiplineeritult ähm, menetlema. parlament peab edenema väga äh, distsiplineeritult, sellepärast meil on nii-öelda ainult üks äh, võimalus, meil ei ole võimalust enam teist korda seda teemat arutada. ja äh, lepitusmenetluse raames siis lõpetatakse kokku lõpptingimustes, siis see tähendab seda, et selleks, et sügisel kõik tõrgeteta toimuks, peab parlament väga distsiplineeritult siin töötama. see aasta on väga erandlik seepärast, et äh, komisjoni kolleegium kinnitati väga hilja ja seetõttu ei ole ka praegu poliitikate osas prioriteete paika pandud. seda komisjon ei ole veel strateegiat välja pakkunud ja erandkorras parlament peab e-, esimesena arvamust avaldama kahe tuhande ühe, üheteistkümnenda aasta äh, eelarve prioriteetide kohta. ja mitte komisjon ei saa esimesena sõna, nii nagu tavaliselt on äh, see toimunud. peale selle on aasta kaks tuhat üksteist veelgi äh, eriline. meil on tegu siin viienda aastaga mitmeaastases finantsraamistikus, mis kestab siis aastast kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja viimase nelja Äh, eelarve aasta jooksul oleme väga palju õppinud ka nendest menetlustest. Poola keeles me ütleme, et me jookseme äh, vastu seina. kas me räägime siin äh, seinast või, või, või hüppame vastu lage, igal juhul on olukord selline, et meil on väga selged piirid ja praeguses majanduskriisi olukorras on äh, määrad äh, väga väiksed, eriti mis puudutab rubriiki üks B või siis ka rubriiki kolm B. seal on meil äh, mänguruumi väga vähe ja see tähendab, et meie võimalused on piiratud. seetõttu on minu raport ka toetamas seda, et finantsraamistik, mitmeaastane finantsraamistik tuleks üle töötada sest ähm, see ülevaatamine peaks arvestama ka neid muutusi, mida on toonud endaga kaasa Lissaboni leping, mis on toonud Euroopa Parlamendile uusi äh, pädevusi näiteks kosmosepoliitika osas, äh, välispoliitika osas, nende poliitikate osas saab parlament uusi pädevusi ja loomulikult ka eelarvemenetluses me oleme saanud uusi äh, pädevusi ka Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend osas on uuendusi, mida mitmeaastase finantsraamistiku koostamise ajal ei olnud võimalik ette näha. ma soovin, et äh, järgmise aasta eelarve kese oleks just noorsool, sellepärast et noorsoo on Euroopa Liidu tulevik, me peame investeerima noorsoosse, haridusse, kutseõppesse. see on oluline meie tuleviku jaoks. ja samal ajal sooviksin esile tõsta ka seda, et äärmiselt oluline on iga inimese jaoks üleminek hariduselust tööellu. praegu on äärmiselt keeruline ajahetk, eriti seoses kriisiga. kakskümmend üks kakskümmend üks protsenti noortest on praegu töötud oluline on, et nendel keerulistel aegadel me lihtsustaksime seda üleminekut hariduselust tööellu just noorte inimeste jaoks. tehnoloogiline areng. me oleme tähelepanu pööranud ka sellele, kuid meil on tegu ka väga kiire demograafilise muutusega ning me peame tagama selle, et inimesed saaksid ümberõpet, et nad saaksid muuta oma kvalifikatsiooni või uuendada seda ja ka siin me vajame Euroopa Liidu toetust selline, selliseks toetuseks oleks näiteks vahetusprogrammid akadeemilisel tasandil, praktikantide ähm, vahetusprogrammid ja oluline on siinkohal ka rahvastevahelise, äh, rahvastevaheline lõimumine ja nende liikuvuse suurendamine. Äh, liiku-, mobiilsus ma sooviksin siin meenutada, et see on ka üks äh, meie põhiõigustest, mis on kirjas ka meie aluslepingutes, mis on oluline ka meie siseturu tööt-, töötamise jaoks. ja nüüd jätkab äh, proua raportöör inglise keeles. ma asendan nüüd äh, proua Trüüpelit ja võtan endale siis teise ameti, ei räägi mitte ainult komisjoni eelarvest, vaid ka teiste institutsioonide eelarvest ja eelistaksin siis nendest rääkida inglise keeles praegu on menetluse käigus eesmärgiks äh, maalida üldpilt, eriti äh, eelarve kontekstis ja esitada suuniseid äh, erinevate institutsioonide halduseelarve jaoks, ka Euroopa Parlamendi jaoks, välja arvatud siis komisjon, millest juba rääkisin varem, üldkontekst kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve vastuvõtmise tingimused on muidugi suuri raskusi tekitavad, sellepärast et rubriik viie marginaal on väga väike ja Lissaboni lepingu edukas e-, ellurakendamine on ometigi kõikide institutsioonide peamine prioriteet. Lissaboni lepingu jõustumine kindlasti ju muudab äh, eelarvemenetlust ja eeldab tihedamat koostööd äh, institutsioonides. institutsionaalne koostöö hõlmab palju aspekte, näiteks nagu kirjaliku tõlke ja, ja personali värbamise suutlikkust äh, ning äh, tõhusus tuleb tagada ka nendes valdkondades, mida pole veel varem käsitletud EMAS ja kaugtöö Äh, pikaajalise hoonete poliitika väljakujundamine on olnud eelarvekomisjoni murelapseks äh, mõnda aega juba mitte ainult parlamendi, vaid ka teiste institutsioonide kontekstis. ebaselgus äh, välisteenistuse eelarve suuruse ja mahu osas ning kohtuotsuse viibimine palkade kohandamise osas teeb kahe tuhande üheksa, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarved veelgi ettenähtamatuteks, nägematuteks Eh, suunised, mille juhatus vastu võttis, annab siis järgmised, eh, järgmist nõu. Eh, liikmes, liikmete suutlikkus peaks kindlasti, liikmete tegevust peab toetama eriti näiteks raamatukogu teenuste suurendamine, selleks, et nad saaksid täita Lissaboni lepingu sätteid. seega komisjon rõhutab seadusandluse kõrget kvaliteeti, mis on kõige olulisem suur tänu, ütleb härra president. ja suur tänu härra Janus Levandovskile, et liitusite uues ametis siis meiega ja sõna ongi teil järgmisena. härra president, austatud eelarverahvas, rahva poolt valitud, ma olen äh, täna äh, siin pigem selleks, et kuulata äh, nii nagu ma omal ajal eelarvekomisjoni esimehena olin valmis ära kuulama seisukohad ja kuueteistkümnendal märtsil kuulasin ära nõukogu seisukohad, nii et mul on täielik selline kuulamiste faas praegu kuid tegemist ei ole sugugi rutiinse iga-aastase eelarve äh, heakskiitmise protsessiga, raportöör ka seda selgitas. Neid põhjuseid on kaks, miks see ei ole tavapärane. kõigepealt äh, sellepärast muidugi, et äh, meil on nüüd Lissaboni järgne keskkond välja kujunemas. me oleme juba ennast suhteliselt hästi sisse seadnud, kuid palju on veel teha ja see kõik eeldab senist senisest äh, tihedamat äh, koostööd äh, institutsioonide vahel, eriti arvestades ka seda, et parlament käsitleb neid eelarveid nüüd koos. novembri lepituskohtumisel lepiti kokku nii mõneski, sealhulgas pragmaatiline kalender, mis aitab meil kindlasti suurendada eelarve nii-öelda nähtavust rohkem kui seda alates seitsmekümnendatest aastatest ja veel lahendamata on siis modaalsused lepituskomisjonis. ja see kõik on väga oluline, arvestades seda, et parlament tõesti äh, aastaeelarvet äh, kõiki osasid koos äh, arutab. homme esitab komisjon siis omapoolsed modaalsused läbirääkimisteks ja loodetavasti me suudame tehnilistes küsimustes kokku leppida, enne kui käivitame kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvemenetlusprotsessi siis ametlikult. ja teine põhjus, miks tegemist ei ole tavapärase eelarvemenetlusega, on see, et Euroopa on kriisijärgses äh, olukorras äh, üritamas oma tööd teha, väga paljud riigid on eelarvedefitsiidiga kimpus Äh, paljudel nendest veel suuremaidki probleeme ja seega jällegi rohkem kui kunagi varem peaksime rohkem tähelepanu pöörama usaldusväärsele finantsjuhtimisele, adekvaatsetele prognoosidele ning äh, eelarve rakendamisele. Äh, väga selgelt on jälgitavad rubriikides toimuvad ja peatükkides toimuv näiteks äh, rubriik üks A ja rubriik äh, kolm. Äh, tänu koostöövaimule on meil õnnestunud finantsperspektiivi muuta juba kolm korda sellel aastal. ja meie lõppjäreldused peaksid teieni jõudma institutsionaal, instit-, institutsioonide vahelise kokkuleppe toimimise aruande kohta, mis kahekümne seitsmendal aprillil samal aastal, samal kuupäeval kui eelarve siis esitatakse, esitatakse parlamendile. parlamendi raportöör enam siis mitte minu raportöör, me kõik üritame proua raportööri nime veel äh, selgeks õppida, on äh, noored toonud äh, meie eelarve keskmesse ja raportööri raport kindlasti tõstab esile just nimelt rubriik kolme. see puudutab siis haridust noorte kohta tööturul, see on täiesti õigustatud, see lähenemine, nähe, vaadates noorte tööpuuduse määra, kuid sama oluline on ka see, et me peaksime täitma majanduse taastamise plaani sätteid ja antud lubadusi, see on ka Euroopa kodanikele oluline ja oluline on eelarve rakendamine, mis aastal kaks tuhat üksteist peaks kiiremini minema ja muidugi kogu meie administratsiooni tõhusus. ja tuleb rõhutada selles kontekstis, et Euroopa Komisjon vaatamata Lissaboni lepinguga kaasa tulevatele muudatustele ei palu uute ametikohtade loomist kolleegiumis äh, kahekümne seitsmendal aprillil siis eelarve eelnõu projekt äh, Äh, esitatakse ja samal päeval, kui see vastu võetakse, saadetakse see eelarvekomisjoni parlamendis ja seega ootan hea meelega juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveprotsessi algust ja tõesti loodan, et äh, töö sujub äh, koostöövaimus, see on väga oluline selleks, et menetlused sellel aastal saaksid korralikult paika. suur tänu, härra volinik. ja nüüd härra Berman saab Arengukomisjoni nimel sõna. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik Levanovski. olukord on tõesti selline, et majanduskriisis on ka Euroopa eelarve surve alla sattunud, see on täiesti normaalne ka Brüsselis igat senti pööratakse ringi kolm korda, enne kui seda kulutatakse. kuid me peame investeerima äh, arenguriikidele, ma räägin siin Arengukomisjoni nimel jätkusuutlik äh, vaeste riikide areng, vaestele inimestele võimaluse andmine, need on olulised äh, äh, punktid. arenguriigid on kiiresti kasvav turg. Euroopa Liit peab oma vahendeid nutikamalt kasutama, meil on vaja siin näiteks segu toetustest ja väikerahastusvahenditest. me peame tagama selle, et äh, inimesed nendes riikides saaksid saavutada ka oma ambitsioonikaid eesmärke. volinik Piibaks ja, äh, ja ka arenguvolinik peaksid ka edaspidi öö, äh, oma eesmärke öö, rohkem rõhutama, mitte ainult proua Ashton ei tegele arenguriikidega. me peame ka arenguriikide arengu eest võitlema. suur tänu. suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt kolleeg Fernandes. president, äh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid mul on väga hea meel selle üle, et me võime kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvet nimetada noorte eelarveks on tehtud palju ettepanekuid noori inimesi aidata, need ettepanekud kiideti heaks, ettepanekud puudutasid juurdepääsu töökohtadele, samuti Erasmuse programm, mis on seotud esimese töökohaga. me tõesti peame hoolitsema noorte eest, me peame tugevdama innovatsiooni ja ka digitaalset tegevuskava need on samuti äh, asjad, mis annavad panuse majanduse arengusse, selleks et see oleks Euroopas jätkusuutlik, et tekiksid töökohad Äh, parlamendi eelarve osas tahaksin rõhutada seda, et Rahvapartei äh, kaitseb jätkusuutlikku ja ranget eelarvet, kus iga kuluartikkel peab olema põhjendatud. meie leiame ja seetõttu me ka seda äh, pakume, et me peaksime loobuma sellisest eelarvest, mis pidevalt natukene suureneb, meil peaks olema nullpõhine eelarvestamine, me peaksime vaatama tõhususele ja säästule niisiis jätkusuutlikkuse, karmuse ja tõhususe nõue on äärmiselt vajalik. näiteks me peame vaatama, millised on äh, meie, milline on meie pikaajaline kinnisvarapoliitika. me peame selles osas olema ranged, me peame vaatama püsikulusid äh, väga tähelepanelikult ning äh, meil on vaja enne seda läbi viia ka kulude ja tulude analüüs. Äh, ma pean silmas neid poliitikaid, mida me kavatseme ellu viia. me peame tegema kindlaks, millised on parlamendi prioriteedid ja meie prioriteediks peaks olema äh, õigusloomealane kvaliteet ning seetõttu peab meie institutsioonil olema vajalikud vahendid, et seda saavutada. Lissaboni lepingu läbi Äh, saime me endale ühe eelarve lugemise, seetõttu on meil vaja paremat koostööd. meil on vaja põhjalikumat dialoogi ning äh, me äh, ootame seda siiralt ja pühendunult, aitäh. härra Balsani, teil, vabandust, proua Balsani, teil on sõna. aitäh. suunised kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveks on esimene samm järgmise Euroopa Liidu eelarve suunas. tegemist on väga konkreetse käegakatsutava sammuga. eelarvekomisjonis me oleme püüdnud äh, paika panna väga selgelt äratuntavad prioriteedid, äh, mis muudavad inimestele nähtavaks selle, mida Euroopa tegelikult teeb. näiteks üheks prioriteediks on noorus, aga mitte ainult see, innovatsioon, teadus- ja arendustegevus ning äh, peamiseks lähtepunktiks peab Äh, olema just äh, pika, ka pikaajaline sotsiaalpoliitika äh, see on väga oluline prioriteet, kui me peame silmas kakskümmend kakskümmend strateegiat ja võitlust tööpuudusega, samuti kliimamuutustega võitluse kontekstis. me peame hoolitsema selle eest, et asjad ei jää ainult sõnade tasandile, vaid jõuavad ka tegudeni. meil peab olema piisavalt raha, piisavalt vahendeid, me ei pea tegema mingeid kompromisse ja kärpeid ma arvan, et tegemist on väga äh, realistliku äh, sammuga, aga äh, manööverdamisruum on tõesti väga väike. see tähendab seda, et meil ei ole piisavalt raha teha seda, mis on kõige olulisem, rakendada uusi innovaatilisi meetmeid see on eriti oluline, kui vaadata eelarve esimest rubriiki, konkurentsivõime, töökohad, majanduskasv, aga mitte ainult seda rubriiki eelarve peab olema ka paindlik. eelarve peab suutma reageerida kiirelt kodanike vajadustele Äh, nende vajadustele kui inimestele ja need vajadused muutuvad just nimelt sellepärast, et nad on inimesed. Äh, on olemas prioriteedid ja teatud eeltingimused selleks, et era-, eelarve saaks tõesti olla Euroopa tõeliseks kasvuvahendiks. meil on vaja piisavalt raha, meil on vaja selgelt paika pandud meetmeid tulevikustrateegiate osas, eriti kakskümmend kakskümmend strateegia osas ning me peame leidma ka Äh, lõpliku lahenduse sellele paindlikkusele instrumendile, mis meil võimaldaks tulevikus reageerida siis, kui probleemid tekivad. aitäh ja nüüd härra Kotmanis kaks minutit, palun. aitäh, esimees, äh, volinik, kolleegid. mina tahaksin rõhutada kolme asja. kõigepealt äh, struktuurifondid moodustavad kolmkümmend viis protsenti eelarvest, umbes kolmkümmend viis protsenti. me oleme me ei ole tegutsenud äh, nii edukalt kui perioodil kaks tuhat kuus, kaks tuhat kaheksa. Äh, vahendite kasutuse määr on olnud äh, neliteist protsenti, ente oli see kakskümmend viis protsenti, nii et, et küsimus on selles, et kuidas me saaksime seda eelarve osa täita, sellepärast et muidu tekib olukord, kus raha jääb lihtsalt kasutamata. üks võimalus oleks reservi panna. teine osa on selles, et me peame äh, tagasi maksma raha, äh, hüvitama äh, varasematest aegadest, varasematel aegadel tehtud kulu, kulud. küsimus on ka selles, et kas seda raha üldse kasutatakse või ei, ma pean ütlema veel paar väga tõsist asja, mis puudutab varasemaid eelarveid kahe tuhande üheksandal aasta põllumajanduseelarvest olid maksed kaks miljardit väiksemad kui äh, kahe tuhande kaheksandal aastal. nüüd on äh, see maksealus palju kõrgem, aga küsimus on selles, et kas kõik projektid ka realiseeruvad aastal kaks tuhat kümme või ei ning ähm, kui te vaatate kui te vaatate rubriiki üks, siis te näete, et kulutused kahe tuhande üheksandal aastal olid oluliselt väiksemad kui kahe tuhande kaheksandal aastal ja küsimus on selles, et kas äh, vahendite eraldamine on nüüd rahutav, kas me saame äh, jätkata olukorras, kus meil on nii palju teisi vahe, vahendeid, kas meil on olemas varud või ei, suur aitäh! suur tänu, härra Žiobro, palun! härra president Euroopa Parlamendi resolutsiooni eelnõu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve prioriteetide äh, kohta sisaldab ka ühte lõiget, mis äh, räägib sellest, et äh, prioriteetide rahastamine peab silmas pidama ka ühtekuuluvuspoliitikat, põllumajanduspoliitikat ja need on äärmiselt olulised punktid, sest kui me vaatame, mil-, millised prioriteedid me oleme seadnud äh, äh, teadus-arendustegevuse osas, meil on praegu kriis Euroopas, me räägime kogu aeg innovatsioonist, aga küsimus seisneb selles, kas äh, piirkondadel on üldse ka võimalik innovatsiooni arendada. kui me soovime tõesti võrdõiguslikkust tagada, Euroopas, siis me peaksime rohkem edendama ühtekuuluvuspoliitikat ja struktuuripoliitikat. just sotsiaalaspektid on need, mis peaksid olema meie poliitikate keskmes, et me ei jaguneks rikasteks ja vaesteks. suur tänu ja nüüd kolleeg Portos. suur tänu, härra president täna siis alustame kahe tuhande, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve peamiste suuniste aruteluga ja räägime siis sellest, mida see kaasa toob äh, näiteks äh, noortele inimestele. noored inimesed, kes äh, on siis koolipingist suundumas tööturule mõistagi eh, see on temaatika, eh, mille arutelu tuleb tervitada. väga oluline on see, et milliseks eh, kujuneb teie esimene töökoht ja see esimene töökoht saada. probleem on selles, et poliitiliselt on koerus, koer maetud detailidesse. Erasmus First Job programm ehk Erasmuse esimene töökoht programm, kuidas me saavutame selle, mida me oleme endale eesmärgiks seadnud? kas meil, äh, kas me kasutame selleks siis vana tudengite vahetuse programmi või on tulemas uus programm uute vahenditega ja kas ei olegi pelgalt detail? kas see Erasmus programm äh, äh, tagab ka korralikud pikema perspektiiviga töökohad või, või annab see selliseid juhutöid? seda ka ei tohi unustada ja kas me läheme kaugemale sõnadest? kas äh, me teeme midagi enamat, kui koostame lihtsalt programmi, mis äh, varjutab tegeliku tööpuuduse määra? aastal kaks tuhat üksteist on ilmselt ühenduses tööpuuduse määr endiselt äh, hoomamatu ja me peame enda vastutuse kanda võtma ja see on see väljakutse, mis, mida meile see eelarve pakub kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve on finantsraamistiku pantvangiks, mis, mille osas lepiti kokku seitse aastat tagasi ja mis ei näinud sugugi ette, et äh, lahvatab meil finantskriis, nii et äh, me peame oma eelarvesse lisavahendeid suunama me ei taha äh, seda, et aasta lõpus ei ole tagatud järjepidevus ja meie programmid ei ole täitunud meil on äh, kõige paremini sõnastatud prioriteedid, kuid sellest tuleb edasi minna, me peame ka eelarve tegelikult äh, rakendama. Äh, proua Andreasen, president, kallid kolleegid, see kuue ja poole protsendine e-, Euroopa Parlamendi eelarve tõstmine aastal kaks tuhat üksteist on jällegi näide sellest, kui kaugele on öö, jäänud see parlament oma valijatest, kuidas me saame oma valijatele normaalsetel aegadel, rääkimata siis kriisiolukordades, selgitamast, et et igal aastal maksavad nad meile rohkem kui kaks miljardit naela. kuidas me saame neile öelda, et eh, kui nad tahavad kõrgetasemelist parlamenti, mille üle tuleb küll uhkustada, aga läheb neile nii palju maksma, kuidas me selgitame inimestele, kes on tööta jäänud, et meil, rahvasaadikutel, on vaja rohkem töökohti tänu Lissaboni lepingule või et esimehed eh, siin parlamendis peavad saama rohkem hüvitisi, kui nad teevad rohkem tööd kui teised viisteist protsenti Ühendkuningriigi noori, kes on tööta või veelgi hullem, nelikümmend viis protsenti noori inimesi Hispaanias, kes on tööta, ei saa küll aru, kuidas äh, nende summade tõstmine nendele töökohad tagavad. väga paljud nendest inimestest on väga hästi haritud, neil lihtsalt ei ole võimalust tööle pääseda ja mina ausalt öeldes nende küsimustele ei eh, saa vastata. kas keegi selgitaks minu valijatele seda, et kuidas see tõsiasi, et parlament käib koos kahes linnas, Strasbourgis ja Brüsselis, aitab neil ära maksta nende eluasemelaenu, toita nende lapsed ja lapsed ka koolitada, sest et eh, väga suur osa sellest kahest miljardist läheb just nimelt kahe maja ülalpidamisele ja komisjon. muidugi väga tore on rääkida sellistest üllastest eesmärkidest nagu haridus ja elukestev õpe ja noored ja keeleõppe toetamine ning eh, majanduse toetamine ja töökohtade loomise toetamine Euroopas, kuid eh, kontrollikoja aruanne pole absoluutselt eh, usaldusväärsust tekitanud selles osas, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse ega näita ka seda, et Euroopa Liit oskaks midagi ette planeerida mitte ükski ettepanek, millega eelarvet suurendatakse, on sallimatu. proua Andreas on poolteist minutit üle juba. proua Vertmann, üks minut. suur tänu, lugupeetud kolleegid. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve prioriteedid seisavad ilmselgelt kriisi kontekstis. ja siin tuleks äh, tähelepanu pöörata just sotsiaalsele aspektile. kaks äh, punkti. kõige olulisem kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarves on keskendumine noorsoole. see on Euroopa Liidu tuleviku jaoks äärmiselt oluline. investeerimine noorsoosse juba täna tähendab seda, et me mõtleme Euroopa Liidu homsele päevale. ning praegune äh, olukord näitab väga äh, selgesti, kui kiiresti tööturgu saab rikkuda kaks tuhat üksteist eelarve seisab ka innovatsiooni eest. sellega üritatakse ka uusi töökohti äh, luua, selleks et ka sotsiaalset lõhet äh, kodanike vahel vähendada. suur tänu ja nüüd kolleeg Surjan. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. me kõik teame, et Euroopa Liit eelarve osas peab tõesti reforme läbi viima, kuid me teame ka seda, et äh, aastase eelarve raames ei saa neid reforme läbi viia, selleks on see raamistik äh, liiga kitsas, need on meie probleemid. suurim probleem on aga see, et see eelarve on väga paindumatu, me ei saa kiiresti reageerida äh, igapäevastele väljakutsetele, me ei saa isegi reageerida piisavalt aastastele väljakutsetele, aga meie mänguruum on liiga väike prouad äh, raportöörid on äh, sõnastanud väga head ettepanekud ja püstitanud väga head eesmärgid. ma arvan, et parlament kindlasti võtab tõsiselt äh, neid ettepanekuid, mina toetan seda teksti, ma arvan, et äärmiselt oluline on, et me keskenduksime rohkem noorsoole, sest ähm, ähm, vastasel korral noorsugu pöördub meist ära ja sellega kaob ka meie Euroopa unelm, ma tuleksin nüüd ühtekuuluvuspoliitika juurde. see ei ole mitte mingisugune heategevusorganisatsioon, vaid see on seotud vähem arenenud äh, piirkondade ja arenenud piirkondade vahelise lõhe äh, vähenemiseks. sellega me tugevdame ka Euroopa Liidu üldist konkurentsivõimet. loomulikult, kui liikmesriigid neid vahendeid ka äh, saavad kasutada ja suudavad kasutada. oluline on see, et kulutatud äh, raha tooks endaga kaasa ka konkreetseid tulemusi. kui me räägime parlamendi asukohtadest Brüsselis ja Strasbourgis, siis siin on tegu tõsise raha raiskamisega. ma loodan, et me saame siin edasi astuda ja edasi areneda eelarvekomisjon on tõesti huvitatud sellest, et me ka oma raha eest midagi saame. suur tänu ja, ja nüüd härra Voogam. Uh, suur tänu, härra president, ma tervitan uh, seda raportit Euroopa Parlamendi, parlamendi suuniste osas ja tervitan ka arutelu meie prioriteetide kohta, millega saame siis tagada selle, et Euroopa Parlament oma töö saab ära teha esialgne raport äh, võib-olla täiesti mõistetavatel põhjustel oli suhteliselt hägune ja üldine, kuid äh, eelarvekomisjoni muudatusettepanekutele tänu on täiesti selge see, mis on oluline. eelarvekomisjon üritas tasakaalustada siis meie vajadused nõudmistega, mis tõusetuvad Lissaboni lepingust, äh, nõudmisega hoida kulud nii madalad kui võimalik ja see on väga oluline Äh, arvestades äh, seda, et äh, riigi rahanduses on tõsised raskused ja marginaalid on väga väikesed. ja sellepärast on meie prioriteedid nendes suunistes üliolulised, me ei räägi siin mitte ainult rahade kulutamisest, vaid ka kokkuhoiust ja raha kulutamisest siis nii hästi kui võimalik ja sellepärast mulle meeldiks ühtne süsteem, mis koondaks kõik infoallikad äh, siis saadikute ja kodanike jaoks. Europarl televisiooni osas öeldu on ka teretulnud äh, hindamine selles osas, et kas see on tõhus või ei. nüüd äh, kontorihüvitised ja üldse hüvitiste küsimuse arutelu on väga oluline, nii nagu ka parlamendi ja teiste institutsioonide hoonepoliitika. selles osas minu meelest peaksime me rohkem tähelepanu pöörama, kui seni oleme teinud. ja muidugi see alati kõige raskem küsimus, kakskümmend protsenti lävendit, mis aastate taga kokku lepiti. mina eelarvekomisjoni liikmena arvan, et igasugused muutused sellesse lävendisse peaksid olema tulemuseks läbirääkimiste Eh, parlamendi juhatuste ja, juhatuse ja eelarvekomisjoni vahel, see ei peaks olema ühe poole otsus. sotsialistid ja demokraadid on esitanud veel paar muudatusettepanekut, mis tulevad hääletusele homme, see kindlasti neid suuniseid toetab, näiteks üks muudatusettepanek viitab sellele, kui raske on see, et kõik halduskulud lähevad rubriik viis alla, teine muudatusettepanek nõuab, et suunised ja prognoosid äh, avalikustatakse uuesti, et me saaksime otsused äh, teadlikult ja õigeaegselt langetada ja loodetavasti teised kolleegid äh, toetavad neid muudatusettepanekuid, nende äh, huvi, nende eesmärgiks on suuniste parandamine. ja tuletan kolleegidele meelde, et suuniste rakendamisel tuleb pidada ka Äh, maha tõsised arutelud peasekretäri hiljutise prognoosi osas, alles siis saame me hakata rääkima prioriteetidest ja alles siis äh, korralikult rääkima sellest, kuidas parlament saaks oma tööd jätkata, samas hoides oma kulud äh, siis nii madalal kui võimalik. suur tänu ja härra Haaglund, poolteist minutit. president Äh, raskes majandusolukorras nagu praegu on eelarve teema väga tundlik. eelarvesuunised kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks hõlmavad ka Euroopa Parlamendi enda eelarved. Äh, traditsiooniliselt on kulutused rubriigis viis olnud sellised, et nad on väiksemad kui kakskümmend protsenti. Lissaboni lepingu tagajärjel ütlevad nüüd aga mõned inimesed, et parlament peaks saama rohkem raha Äh, meil olen, meil on häid põhjusi, et vaadata, kas parlamendile vahendite eraldamise suurendamine on põhjendatud. ja ma tuletan meelde, et juba enne aastat kaks tuhat kümme me saime Lissaboni tõttu rohkem vahendeid, aga ma tun-, ma leian, et me ei tohiks kasutada Lissaboni lepingut kui mingit rahamasinat. me peame omaenda töökorralduse muutma tõhusamaks, me peame püüdma leida sääste, kus võimalik, ja peame paika panema ka täiendavad nõuded. on inimesi, kes ütlevad, et suuremad eraldised eh, saadikutele, nende saadikute toetamiseks nende tööta-, töös ma tahaksin öelda, et minu fraktsioonis, ALDE fraktsioonis me ei tunne, et meil oleks vaja sellist täiendavat abi raskes majandusolukorras. Eh, härra president, need suunised, mida me tahame heaks kiita, on head ja need peaks olema julgustuseks meile meie oma kulusid läbi vaadata. aitäh ja härra Vandalen, üks minut. härra president me elame majanduslikult väga rasketel aegadel, igaüks peab eh, püksirihma pingutama ja ka riigid peavad oma eelarved üle vaatama ja säästma. Euroopa kodanikel on äh, väga vähe usaldusväärsust järgi jäänud Euroopa poliitikate vastu ja seetõttu ma, see on ka minu suureks mureks. mina leian, et järgmise eelarveaasta jooksul me peame tegelema kahe teemaga, kõigepealt meie Euroopa Parlamendi saadikud peaksime oma ähm, igakuiste äh, kulutuste osas, mis ulatub üle nelja tuhande euro äh,, samamoodi arveid ja tõendeid esitama, nagu ka kõik teised meie kolleegid, vastasel korral ei ole see süsteem läbipaistev. ja ma esitan ka vastava muudatusettepaneku. nüüd teine punkt, mis puudutab äh, Euroopa Parlamendi äh, infobüroosid liikmesriikides siis see moodustab suure osa meie eelarvest ning ma arvan, et seda tuleks järgnevatel aastatel ühe kolmandiku võrra vähendada. samuti ma toetan oma kolleegide e, ettepanekuid e, läbipaistvuse suurendamise osas. me ei tohiks ka iseennast säästa praegustel rasketel aegadel. suur tänu ja nüüd härra Pelder. lugupeetud härra president. eelarveaasta kaks tuhat üksteist tegeleb Euroopa Liidu prioriteetidega, need praegu on majanduslikult väga rasked ajad ja seetõttu Euroopa Liit peab äh, teadma, et, et me saame vahendid ikkagi liikmesriikidelt ja liikmesriigid peavad praegu säästma. liikmesriigid peavad säästma ja seetõttu peab ka Euroopa Liit äh, oma vahendeid sihipärasemalt ja tõhusamalt kasutama. mul on mõningad küsimused äh, raportööridele, jah, sotsiaalsed küsimused, noorsoogu puudutavad küsimused Äh, neid saab ju ka väga hästi ka liikmesriikides äh, käsitleda. aga mind huvitaks see, äh, mis puudutab ähm, üleminekut koolielu, hariduselust tööellu, kas te soovite siin käsitleda ka ähm, neid noori, kes väikeseid lapsi kasvatavad, sellepärast et nemad on kõige haavatumad ma nägin Bulgaarias äh, sellisele noorsoorühmale suunatud programme ja need olid väga äh, positiivsed ja neid toetati struktuurifondide raames. suur tänu ja nüüd härra Griffin. kõige olulisem eelarve prioriteet peaks kulu-, olema kulutada ainult iseenda raha, teise raha kulutamine ilma loata ei ole eelarvestamine, vaid vargus Briti maksumaksjaid lüpstakse kuue koma viie miljardi naela ulatuses igal aastal ja meile ei võimaldada ikkagi referendumeid. selle raha võtmine ilma demokraatliku mandaadita äh, ei ole ohvriteta kuritegu. viiskümmend pensionäri kuri, surid külma tõttu, sellepärast et nad ei saanud oma hoiet kütta äh, paljud surid Talibani pommide läbi, sellepärast et nad ei saanud endale soomukeid lubada kuus koma viis miljardit naela oleks summa, millega saaks kõik need probleemid lahendada ja jätkuks veel haiglatele ja koolidele. meil peaks olema ainult üks eelarve prioriteet, lõpe, kulutuste kärpimine ja Suurbritannia röövimise lõpetamine. meie inimesed vajavad raha rohkem kui Euroopa Liit, teie jaoks on see eelarve, neile jaoks on, nende jaoks on see elu või surma küsimus. härra Kariga kaks minutit, palun. suur aitäh aitäh, president. ma tahaksin tervitada härra Levandovskit, kes on parlamendi suur sõber ning nüüd on ta teisel ametikohal. ma tahaksin tervitada seda eelarvesuuniste traditsiooni, minu arvates annab see komisjonile võimaluse kuulata ära, millised on Euroopa Parlamendi eelarve prioriteedid, enne kui komisjon koostab oma eelarve eelnõu see, mida me täna volinikule ütleme, on tõenäoliselt üsna erinev sellest, mida ta kuuleb äh, iga päev komisjoni peadirektoraatidelt, mis avaldavad talle survet, et eelarve peaks olema suuremeelsem. meie siin Euroopa Parlamendis ei hakka praegu teile survet avaldama, teeme seda alates septembrist aga praegu, härra Levandovski, tahame me, et te saaksite selge ettekujutuse sellest, millised on Euroopa Parlamendi eelarve prioriteedid iga päev äh, tõstatub mõni uus väljakutse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve osas. Äh, rubriigi neli osas on juba väga palju pingeid, sellepärast et varu selles rubriigis on väga väike ja olukord muutub veelgi äh, keerulisemaks, kui me paneme sinna ka Läänemere strateegia, meil on probleeme ka põllumajandusega, mitte ainult sellepärast, et see käib nüüd kaasotsustusmenetluse alla, vaid ka sellepärast, et me püüame kaasotsustusmenetlust põllumajanduses kõige rohkem ära kasutada ja me ei taha, et põllumajandusest võetakse raha muude eelarveridade rahastamiseks. siis veel rubriigi viis küsimus, halduskulud äh, on tõesti väga keerulised ja me peame hoolitsema, et nende kuludega käiakse ümber läbipaistvalt. Euroopa Parlament soovib raha säästa nii Euroopa Liidu eelarves kui ka mm, meie oma eelarves ja ma ei usu, et äh, fraktsioonid äh, järgivad mõnede inimeste populismi, aitäh aitäh ja nüüd härra Ferm kaheks minutiks, palun. kolleegid ja endine kolleeg härra Levanovski, tere tulemast jälle siia. ma tahaksin lühidalt kommenteerida mõlemat raportit. kõigepealt ma tahaksin tänada proua Jeršjevskat, kes on koostanud suurepärase raporti me, meie fraktsioon on esitanud ka mõnedes punktides muudatusettepanekud, mis meie arvates on olulised. ma arvan, et Euroopa peaks endale selgemalt mõista andma, et kliimamuutused on endiselt väga oluline prioriteet. me ei tohi seda silmist lasta, äh, Kopenhaageni kohtumine küll ebaõnnestus, aga meie ülesanne on siiski äh, leida lahendusi ja rahastada kliimamuutuste vastast võitlust. teiseks, kakskümmend kakskümmend strateegia kui me tahame, et see strateegia toimiks, siis Euroopa Liit peaks parandama ka sellesama strateegia ellurakendamist. meil on vaja majandusele uut hoogu sisse puhuda, tegeleda sotsiaalse tegevuskavaga, need on need poliitilised valdkonnad, mis vajavad rohkem sisu. muuhulgas on vaja ka väga selget signaali liikmesriikidele ja nõukogudele nõukogule, et on vaja tagasi tulla nende eelarve ülemmäärade juurde eelseisvaks kolmeks aastaks, eriti mis puudutab eelarverubriiki üks, mis on siis töökohad ja majanduskasv. mis puudutab parlamendi enda eelarvet, siis ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kuigi meil on suured vajadused, peame me arvestama ka majanduslikku olukorda, me peame piirama omaenda ambitsioone. me peame tugevdama parlamenti ja loomulikult ma tahaksin rõhutada seda, et meil fraktsioonides peab olema suu-, suutlikkus Lissaboni lepingu eesmärkidega toime tulla, samas peame aga vaatama, kust saab säästa, kust saab vahendeid tõhusamalt kasutada ja see puudutab eriti rubriiki viis, halduskulud, mis on väga suure surve all. me arutame praegu uut välisteenistust ja ma arvan, et selle teenistuse jaoks on vaja täiendavaid vahendeid. me peame keskenduma parlamendi põhiülesannetele ja peame seadma piirangud sellele, mida üritame. ja nüüd härra Van Orden, üks minut, palun president, äh, majanduslikult rasketel äh, aegadel äh, kärbitakse kõikides Euroopa Liidu riikides eelarveid, ka Euroopa Liidu eel institutsioonid peaksid vaatama, kuidas kulusid kärpida ja parlament peaks olema siin eeskujuks samas me aga jätkame sellega, et meie kulud ja personali hulk kasvab, mis tahes muus organisatsioonis püüetakse uusi prioriteete täita, kompenseerides äh, vahenditega muudest valdkondadest, aga mitte siin. Äh, parlamendisaadikuid süüdistatakse avalikkuse poolt just nimelt bürokraatias ja läbikukkumistes kuidas me eh, jätkuvalt eh, õigustame parlamendi üheksakümne nelja miljonist eh, arvet eneserek-, eelarvet enesereklaamimiseks, samuti vahendeid, mida me kulutame Europarlamendi televisioonile ja Euroopa ajaloomajadele on tõesti naeruväärne, et meil on nõndanimetatud infobürood kõigis liikmesriikides ja see läheb maksma ligemale nelikümmend miljoneid aastas ja samas on just parlamendisaadikute ülesanne vastata küsimustele, mis valijatel võivad olla. minu arvates on lihtsalt skandaalne, et parlament ei, ei nõua, et liikmesriigid lõpetaksid Strasbourgi sõidud. me peame nõudma äh, siin selge, selgeid kohustusi ja hoidma kokku aastas kaks miljonit ja härra Obermeier ei näi oma kohal olevat. niisiis proua Kressle, kaks minutit suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid. sooviksin kõigepealt rääkida komisjoni eelarvest. Euroopa äh, välisteenistus on äh, mulle kõige olulisem teema siin, sest äh, seda ei ole praegu eelarves veel kirjas, kuid palju see maksma läheb, see on üks võtmeküsimusi. mina toetan seda, et välisteenistus jääb komisjoni alla. selle, sellepärast, et kõik, mis toimub äh, välisteenistuse osas, see avaldab väga suurt mõju ka eelarvele ka äh, mitmeaastases perspektiivis. ja seetõttu ei ole võimalik, et see teenistuse eelarvestamine toimuks äh, komisjoni alt väljas. nüüd, milline õiguslik konstruktsioon valitakse teenistuse jaoks, sellepärast et sellel on ka oma mõju eelarve jaoks. ja teenistuse eelarve ei ole praeguses eelarves veel sees, ma loodan, et volinik äh, saab meile ähm, arvulisi näitajaid tuua, mida, palju välisteenistus maksma läheb. aasta kaks tuhat üksteist eelarve halduseelarve real on kõige vähem mänguruumi, see on praegu kõige suurem eelarverida üldse ja seetõttu ma leian, et me peaksime siin tingimata vaatama, kus me saaksime äh, säästa ja seetõttu ma leian, et liikmesriikides töötavate äh, töötajate eripuhkused ja nende reisihüvitised koduriiki ja tagasi rongiga, siis need tuleks äh, kustutada ja võib-olla vaadata, äh, et saab hüvitada sellised reisid äh, lennureiside raames. samuti me peaksime vaatama, kui palju personali me vajame. me peame ka ise tööturgu olukorda parandama. ja eh, me peame üle vaatama oma kinnisvarapoliitika, samuti allhankelepingud. ja samuti ei ole eelarvet eh, nõukogu presidendile, nii et me peaksime ka selle osa eelarvele lisama, suur tänu. suur tänu ja nüüd eh, härra Ehrenhauser. suur tänu me vajame teistsugust Euroopa Liitu ja me vajame ka teistsugust Euroopa Liidu eelarvet. ma arvan, et meil on vaja julgust suurte muutuste tegemiseks ning tingimata, kindlasti ei jää sinna ainult tehniliste detailide juurde asi. kolm punkti. kõigepealt me vajame rohkem läbipaistvust eelarve osas. näiteks, kui suured on halduskulutused, sellepärast et praegune eelarve ei anna selle kohta mitte mingisugust realistlikku infot. teiseks, säästud ja kärped. sest kui me me peame siin suutma miljoneid äh, kärpida, äh, säästa selliselt, et see ei, äh, ei mõjutaks meie töö tõhusust, näiteks me võiksime sulgeda Strasbourgi maja. samuti kui me räägime siin regioonide komitee või majanduse sotsiaalkomitee tööst, võib-olla ka siin saaks säästa ja me peaksime toetama äh, mõistlikke ja tõhusaid projekte, näiteks äh, Erasmus on üks selliseid projekte, millesse me peaksime kindlasti investeerima, suur tänu ja härra Siekierski. Euroopa Parlament on saanud Lissaboni lepingu uusi pädevusi aga me peame tagama ka selle, et see mehhanism hästi töötaks, selleks on meil vaja mõnda aega. see aasta ja järgmine aasta on kindlasti üleminekuaastad ja me peame kõigepealt vaatama, kuidas see uus menetlus töötab. ainult hea koostöö institutsioonide vahel võimaldab meil sellist menetlust läbi viia, mis tõesti vastab ka lepingu sisule ja vaimule nüüd, mis puudutab uusi ülesandeid ähm, Lissaboni lepingu raames, täiesti kahtluse alt on väljas see, et äh, kui Euroopa Parlament need uued pädevused ja ülesanded üle võtab, siis vajab ta ka vastavaid vahendeid. see tähendab omasoodu, et meie parlamendi saadikutena vajame rohkem ekspert, äh, äh, nõu ja see loomulikult maksab raha järgmiseks eh, prioriteediks siin raportis, mida me peaksime toetama, on investeerida rohkem noorsoosse ja sellega ka haridusse, sellepärast et haridus on kaasaegse uuendusmeelse ühiskonna aluseks. Euroopa kaotab endiselt konkurentsis ehm, USA ja Jaapani ja ka teiste majandusvõimudega. kindlasti me suudame seda arengut muuta, kuid selleks me vajame ka väga suuri investeeringuid vaesusevastane võitlus. siin me peame toiduainete toetusprogrammi rohkem toetama, samuti näiteks programmid Koolipiim ja muud taolised programmid, sellepärast et meie tulevik sõltub meie lastest, me ei tohi oma last, lapsi hooletusse jätta Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend, järgmise kümne aasta strateegia meie majandusvaldkonna jaoks on samuti oluline. ja ka siin me peame arvestama juba ka vastavate kulutustega sest kui see strateegia peab äh, saama edukaks, siis me vajame ka ühtekuuluvuspoliitika jaoks investeeringuid nii piirkondlikul tasandil kui ka Euroopa tasandil, nii et me saaksime tagada selle, et me ei, ei satuks järjekordsesse kriisi. siinkohal sooviksin veel kord tänada raportööre väga heade raportite eest. suur tänu ja nüüd äh, härra Carvalho. suur tänu, härra president noored inimesed, teadus ja arendustegevus kindlasti Euroopa Liidu järgmise eelarve peamised eesmärgid, noortesse inimeste investeerimine, investeerimine tulevikku, koolitus, kutseharidus, tööturule juurdepääsu võimaldamine on kindlasti selle eelarve raskuspunktid, noored inimesed, kes lahti lastakse äh, Äh, on meie kõige kiiremini kasvav töötute grupp Erasmus ja Erasmus First Job ehk esimene töökoht on strateegilised kavad selleks, et väga selgelt seostada meie haridussüsteemid tööturuga. ettepanek, äh, mille me oleme siis äh, välja pakkunud, Erasmus uus töökohtade mõõde nendel printsiipidel põhinebki, kõigepealt tuleb praegu haridus, teadus ja koolitus innovatsiooniprogrammidele lisavahendeid leida ja teiseks kõik tegevused peaksid hõlmama ka koolitusmõõdet, aga ka sellist mõõdet, kus inimesed saaksid äh, äh, ka töölepingu mõne novaatorliku Euroopa tööandja juures ja seda peab tööandja rahastama teaduslik ja digitaalne agenda on mõistagi meie prioriteedid. me peame toetama uusi tehnoloogiaid ja mittesaastavaid energiaallikaid, uut tehnoloogiat, me peame oma lootused panema noortele inimestele ja teadusele, me peame nendele panused panema. ja nüüd vaba mikrofon, kallid kolleegid, järgmisena härra Boris saab kõigepealt sõna üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president, härra volinik, proua raportöör, me kõik tahaksime tänada meie proua raportööri suurepärase raporti eest muidugi majanduslik olukord on endiselt äh, äh, rahuldamatu Äh, mitte rahuldust toov. ja noorte äh, eelarve keskmesse toomine muidugi on, on väga tervitatav ja see on hea äh, mõte ja samas äh, selleks, et noorte äh, positsioone tugevdada, peab panustama ka innovatsioonile ja arendustegevusele, VKE-dele, eriti kõige kehvemas olukorras olevates piirkondades, aga ka mobiilsuse küsimus ei peaks jääma tähelepanuta ja TEN võrgustikud äh, peavad ka olema piisavalt rahastatud ja tahaksin kultuurikomisjoni ähm, nimel ka tänada selle eest, et, et noortesse niimoodi investeeritakse. suur tänu, ähm, proua president, ütleb proua Tikau kahe tuhande üheteistkümne aasta eelarve peab arvestama Euroopa Ühenduse uute pädevustega, aga majanduskriisi olukorraga meie prioriteet peab kindlasti olema tänaste töökohtade säilitamine ja uute töökohtade loomine. Euroopa Ühendus peab äh, mõistlikusse tööstuspoliitikasse, ambitsioonikasse poliitikasse panustama. Äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, on tööstus andmas ainult neliteist protsenti SKT-st ja seega minu meelest kahe tuhande üheteistkümne aasta eelarve peaks arvestama uute eelarve prioriteetidega, eh, mida liikmesriigid eh, eh, sellepärast, et finantsperspektiiv on muutunud, me peame mm, investeerima transpordi, energia, tööstuspoliitikasse, hariduspoliitikasse ja tervisepoliitikasse ja loodame, et sellel aastal komisjon tuleb meie ette ettepanekuga ka, ka Äh, transpordiinfrastruktuuri fondi ettepanekuga, äh, sellepärast et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on seda kindlasti väga vaja. härra Rumeda järgmisena, palun. Äh, suur tänu, härra president, austatud härra volinik majandus ja sotsiaalne tegelikkus äh, Euroopa Liidus eeldab seda, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuleb prioriteedid tõsiselt äh, ümber vaadata võrreldes eelmise, eelmiste eelarvetega, sealhulgas ka tänase eelarvega, kahe tuhande kümnenda aasta eelarvega. meie poliitikad peavad olema täna teistsugused, teistsugused äh, kui need poliitikad, mis viisid selleni, et kaheksakümmend viis miljonit inimest elavad vaesuspiirist allpool, et meil on miljonid inimesed tööta, meil on vaja mitmeaastast raamistikku, mitte sellist raamistikku, mis pidevalt kärbib tõukefonde eh, ühenduse eelarvest, eh, seda kõike keskkonna, teadusuuringute, kultuuriprogrammide arvelt meil tuleb tagada sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus, see ei saa jääda ainult eh, sõnakõlksuks lepingutes. keskkonnakaitse, töökohtade kaitse ja rahu kaitse, see ei teeni mitte ainult merkantilismi sotsiaalsete nõuete vastuminemine, liberaalne mõtlemine, välismõjude kontroll meie üle, sõjad, sõdade roll meie üle, selle osas tuleb midagi ette võtta, tuleb poliitikaid muuta nii, et me saaksime sellistele asjadele vastu astuda. härra Ebermaier, teil on üks minut. tänan, president, ma viitan siin äh, rubriigile viis ja elamuehituse strateegiale. pikaajaline elamustrateegia peab olema kulutõhus ja keskkonnasõbralik, keskkonnasõbralik. Euroopa Parlamendil on mitmeid asukohti ja just majanduskriisi ajal on raske seda suurt kulutust kodanike ees õigustada me peame läbi viima põhjaliku kulude analüüsi ja sellega avalikustama kodanikele. Euroopa Parlament tuleks äh, koondada ühte asukohta ja Strasbourg ajaloolistel ja sotsiomajanduslikel põhjustel sobib väga hästi. Brüsselis äh, linnajaod põhimõtteliselt langevad äh, anarhiasse, politsei ei tee midagi ja Brüsseli linnapea veel kõike seda lubab ka, aitäh tänan ja järgmisena Helena Pasescu, palun. president, volinik, ma tahaksin kõikide tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa Liidu eelarve peaks paremini toetama noortepoliitikat noored peaksid saama toetust nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. Rumeenias on valitsus välja tulnud äh, projektiga ehitada sada tuhat äh, hoonet, äh, elamut noortele inimestele järgnevatel aastatel. Erasmuse programmi kaudu on võimalik saada stipendiume, aga me peaksime veelgi laiendama Erasmus Munduse programmi, sellepärast et siis saaksid äh, noored äh, teadlased Euroopa Liidu välistest kolmandatest riikidest, ka näiteks äh, Moldovast, paremad õppimisvõimalused ja me peaksime igati toetama kõikvõimalikke tööhõive ja ka energiaprojekte, tänan. härra Baltšiitis, üks minut, palun tänan, president. volinik. võttes arvesse keerulist majandusolukorda, liikmesriikides tuleb meil erilist tähelepanu pöörata kahe tuhande esimese, üheteistkümnenda aasta eelarvele, meil tuleb keskenduda uute töökohtade loomisele ja VKE-de toetamisele, sellepärast et nemad pakuvad äh, kodanikele rohkem tööd kui keegi teine et neid ettevõtteid toetada, tuleb lihtsustada reegleid finantstoetuse saamiseks. meil tuleb rõhuda lisaväärtusele, millest saavad kasu kõik liikmesriigid, mitte ainult üksikud. kindlasti tuleks toetada ka infrastruktuuri ja energiaprojekte Need eesmärgid peaksid olema prioriteetsed kahe tuhande esimese aasta eelarves. ja nüüd äh, vaba mikrofon on lõppenud, kui volinik, teil on sõna. ma tänan, härra president, ma tänan kõigi te märkuste eest, mis süvendasid minu arusaamist parlamendi prioriteetidest aastaks kaks tuhat üksteist. ja selgeks sai, kui ma kuulasin teid ja ma tõesti kuulasin tähelepanelikult, selgeks sai mulle see, et paljud rõhutasid, et me kujundame kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvet praegu ja e, kriisijärgne erakorraline olukord Euroopas, millega tõesti e, paljud riigid praegu rinda pistavad, e, on erakordne ja see tähendab seda ka, et raske on eelarvega toime tulla paljudel riikidel ja tähtis on nüüd, et meie eelarvetegevus oleks läbipaistev ja sellele juhtisid tähelepanu paljud saadikud. aga mida tõesti on vaja, on vaja selgelt seada prioriteedid ja kuulanud nüüd ära teie arutelu, jäi mulle mulje, et noorsugu öö, äh, omab äh, teie toetust, nii noored saadikud, ka vanemad saadikud siin kojas toetavad just seda, et noored oleksid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve keskmes. näib, et enamik niimoodi leiab siin parlamendis, mis on samuti tähe, tähtis, on kvaliteet ja hea rakendamine, nagu härra Goldmans ja härra Julian rääkisid siin ka äh, ühtekuuluvuse jah, aastal kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme vahendeid ei kasutatud piisavalt palju, nii et kaks tuhat üksteist tuleks kiiremini neid vahendeid ehm, kasutada, et tõesti kriisist ülesaamisel saavutataks häid tulemusi. aga eh, mis puudutab uurimis- ja arendustegevust ka, siin on vaja rohkem vahendeid ette näha. mulle sai ka selgeks, kui ma kuulasin teie mõttevahetust, et parlament mõistab, et tegelikult manööverdamisruumi eelarves on üsna vähe. Salvador Carriga, härra Färm ja teised rõhutasid seda, kuivõrd piiratud tegelikult see manööverdamisruum on. aga järeldus on, et on vaja olla paindlikum eelarve kujundamisel ja rakendamisel ja ma ainult jagan seda arusaama. Eh, proua Kresslel on nagu alati õigus, ta ütles, et meil on vaja, et meie välispoliitiline eh, teenistus omaks korralikke eelarvelisi vahendeid, aga selleks meil on vaja kõigepealt teada arve ja neid arve me veel ei tea ja ilma arvudeta on väga raske eelarvet eh, koostada. aga loomulikult sel aastal me tegeleme sellega, meie välispoliitika teenistus ju peab tegutsema asuma. nii et ma ootan huviga nüüd ka homset arutelu, seda kolmepoolset mitteametlikku läbirääkimiste vooru ning loodame, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta arvudes me ka üksmeelele kenasti jõuame. ma tänan, härra volinik ja nüüd ma annan sõna kokkuvõtteks proua Jedžeževskale viieks minutiks E, ma tänan. volinik, kallid kolleegid. mul oli väga huvitav kuulda kõiki sõnavõtte selles mõttevahetuses ja mul on suur heameel selle üle, et te olete nõus peamiste prioriteetidega, mis on seatud meie eelarves. E, nend-, nende prioriteetidega ka, mis me oleme just seadnud noorte toetamiseks. Mm, tähtis on seda teha veelgi kindlameelsemalt kui varasemal ajal. paljud teist on ka öelnud, et meie manööverdamisruum on üsna kitsuke ja sellepärast ma tahaksin korrata üleskutset Euroopa Komisjonile. palun viige läbi Äh, vahe revideerimine mitmeaastasel finantsraamistikul. praegu on mitmeaastase finantsraamistiku vii-, viies aasta käes ja on jõudnud aeg vahearuande tegemiseks, meil on nüüd kogunenud nelja-aastased kogemused. ja on selge, et meil on vaja võidelda majandus- ja finantskriisi vastu. jah, me oleme kannatanud erinevates liikmesriikides äh, erinevalt kriisist, aga tähtis on, et me nüüd kõik väljuksime kriisist ja elavdaksime jälle oma majandust. meil on rahalised vahendid äh, uurimise arendustegevuseks, noorte jaoks, ühtse turu jaoks, samuti põhivabaduste jaoks, aga need on ainult väike osa kogu eelarvest. kui me tahame nüüd kärpida eelarvet, siis on need küll valed valdkonnad, kus kärpeid teha. paljud teist on öelnud, et noored on meie tulevik. see on ilmselge. aga meil on endiselt äh, selliseid noored, kes vajavad meie abi siin meie kõrval Euroopas, mitte kusagil kaugel ja me peame silmas pidama nende vajadusi. tahaksin öelda paar sõna ka laiemapõhjalise lähenemisviisi kohta Euroopa Liidu eelarvele. kui me räägime noortest, siis me ei räägi ainult nende otsesest abistamisest, vaid me nendega seoses räägime ka haridusest. ja see on kõigile selge. ärgem unustagem seda, et me elame ühises Euroopas, kus liikumisvabadus, liikuvus äh, puudutab mitte ainult inimesi, vaid ka ideid ja mõtteid. ja ma tahaksin kokkuvõtteks rääkida Euroopa Parlamendi eelarvest. nüüd ma juba räägin oma kolleegi nimel, kes on äh, ka raportöör, aga kes täna siin saalis ei viibi. on ilmselge, et meil on vaja rangeid kokkuhoiumeetmeid rakendada ja kärpeid teha, me peame ju õigustama oma kulutusi ja selline distsipliin eelarvega eh, kohaldub kõigile meile, ka meile Euroopa Parlamendis ja see kajastub ka raportis, mille koostas eelarvekomisjon. me nüüd sellisel hilisel õhtutunnil arutame neid asju ja ma loodan, et meie arutelu ei olnud mm, asjatu. ma loodan, et Eh, see arutelu eh, läks eh, volinikule hinge ja et ta ei unusta seda aega, kui ta istus siin meie keskel veel siin teisel pool saalis meie kolleegina. ja nüüd mõtleb selle peale, kuidas kahekümne seitsmendal aprillil teha komisjonipoolne ettepanek kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve kohta. ma tõesti tahaksin näha, et need ideed kõik kajastuksid nüüd komisjoni eelnõus ja et ei peaks hakkama üle kordama seda, mida me täna siin rääkisime. sellega on meie ühine arutelu praeguseks lõppenud, hääletamine toimub homme. enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, tahan, et te kuulaksite ära järgmise teatise.